Uh, kallid kolleegid, daamid ja härrad. Läheme edasi, meie istungi teine osa. päevakorrapunkt number kaheksa, arvamuste vahetus Euroopa Liidu kosmosepoliitika üle. kohal on äh, volinikud Maros Šefčovitš ja Elisabetta Pienkovska ehk siis Energialiidu eest vastutav asepresident ja siseturutööstuse ja ettevõtluse ning VKE-de volinik. tegemist on äh, osaga struktureeritud dialoogist. ja lubage mul alustuseks ka paar sõna omalt poolt öelda. kõigepealt tere tulemast äh, volinikele Euroopa Parlamenti. me oleme väga tänulikud selle eest, et te olete alati valmis äh, meid külastama, seekord räägime natukene tavapäratul teemal me leppisime kokku esialgselt äh, selles, et mõned küsimused, mis võib-olla otseselt teemat ei puuduta, leiaksid siiski täna võib-olla ka vastuse. sest et meil ei ole proua voliniku ja härra asepresidendiga enam kohtuda enne kui alles jaanuarikuus võib-olla isegi, et veebruaris. nii et äh, paus on üsna pikk, nii et äh, kui kolleegidel on äh, pakilisi küsimusi ka teistel teemadel, siis, ähm, siis võite need esitada. tegemist on siis arvamuste vahetusega, mis on osa struktureeritud dialoogist, nagu ma juba ütlesin, kahekümne kuuendal oktoobril avalikustas Euroopa Komisjon kosmosestrateegia ja selle eesmärgiks on siis see, et Euroopa Liit kujundaks välja oma strateegia väga kiirelt arenevas sektoris ja et meie liidripositsioon säiliks. neljapäeval on meil ka avalik kuulamine siin komisjonis ja, ja räägime siis sellest homme veel, sellest strateegiast, mis on väga tähtis härra asepresident, annaksin kõigepealt sõna teile, nii et palun. suur tänu, härra esimees, austatud Euroopa Parlamendi saadikud äh,, härra, äh, proua Genkovska, mul on väga hea meel selle üle, et meil on koos äh, Elspietaga võimalus tutvustada teile täna Euroopa kosmosestrateegiat. komisjon võttis selle vastu kaks nädalat tagasi alles ja tutvustame teile siis ka Euroopa Liidu ja Euroopa Kosmoseagentuuri ühisavaldust. ma tean, et väga paljud äh, ITRE komisjoni liikmed äh, on äh, kosmosepoliitika arengut väga pinevalt jälginud viimastel aastatel ja Euroopa Parlament on pidanud kosmosesektorit nii majanduslikus kui ka teadusuuringute mõttes väga oluliseks ma tahaksin tänada parlamendi jätkuvat toetust kosmosepoliitikale ja toon teile täna siin ka selle sõnumi, et selge on see, et kosmos on see valdkond, kus Euroopa peaks le leidma ühise reaktsiooni, see on meeliköitev valdkond äh, ja äh, see toob võib-olla väga paljudele, tekitab palju unelmaid, aga unelmad ei ole tegelikkus. me peame leidma poliitika, mis vastab tegelikkusele Euroopale ja eurooplastele Euroopa kosmosetööstus on väga oluline tööstusharu ja sellega seosnud väga palju äh, kaastööstuseid, mis on olulised meie jaoks, meie julgeoleku jaoks, transpordisektori jaoks, kliimamuutuste vastases võitluses või meie keskkonnakaitses laiemalt. Euroopa kosmosetööstus äh, on, annab kakskümmend üks äh, protsenti kogu maailma kosmosetööstusest, meie satelliidid on enda alla võtnud kolmandiku satelliitide turust ja enamus kommertslahendustest tuleb ka Euroopast. kuus protsenti Euroopa SKP-st sõltub juba täna satelliitnavigatsioon tehnoloogia äh, suutlikkusest ja me näeme, et tegemist on kindlasti kasvava turuga järjest rohkem on tööstussektoreid, mis satelliitnavigatsiooni ja positsioneerimistööstustehnoloogiates eh, on sõltuvuses eh, ja tulevases, tulevasele mõeldes mõelgem näite, näiteks autotöötus, autotööstusele isesõitvad autod. aga miks on see oluline siis lõppkokkuvõttes ikkagi Euroopa Liidu jaoks? sellepärast, et me oleme üks võtme mänguritest rahvusvahelisel areenil, olgu tegemist satelliitsektoriga või äh, kosmoserakettidega või tehnoloogiaga maa peal. kaksteist äh, miljardit äh, on ette nähtud aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend teadusuuringutele ja kosmoseprogrammidele, me oleme kõige suurem institutsionaalne klient kosmosesektoris ja Euroopa Kosmoseagentuuri ainus rahastaja me tahame oma rolli tõsta ka strateegilisel tasandil, tagamaks selle, et komisjoni ja Euroopa Parlamendi ühised eesmärgid täidetaks eh, ennekõike selles osas, mis puudutab eh, tööhõivet ja me tahame suurendada Euroopa autonoomiat eh, ning välja kujundada ühtsed poliitilised prioriteedid, mille hulgas on julgeolek, kliimamuutused, transport, andmemajandus või Äh, looduskatastroofide haldamine. miks aga tuleb tegutseda täna? seda sellepärast, et Euroopa positsiooni Euroopas ei saa võtta iseenesestmõistetavana. ülemaailmne kosmose äh, tööstus muutub, järjest rohkem riike, äh, eriti Hiina ja India, on asjast huvitatud. me oleme näinud ka olulisi arenguid tehnoloogia pool, näiteks uued raketi- ja satelliittehnoloogiad. Ameerika Ühendriikides Äh, näeme me, et kosmosetööstuses äh, on väga kiiresti arenev erasektor, kus inimesed on tihti koolitatud äh, või välja õpetatud Euroopas, nii et tulevikus need inimesed peavad jääma Euroopasse millisele lisandväärtusele peaks siis andma Euroopa kosmosestrateegia ja mis on selle dokumendi väärtus, mille me, mida me teile tutvustame? Elspieta räägib sellest strateegiast detailsemalt hetke pärast, aga mina peaks, keskendun siis üliolulistele punktidele kõigepealt äh, oluline on kulude kokkuhoid. Ähm, kosmost ei saa kasutada usaldusväärselt, kui meil ei ole usaldusväärset juurdepääsu kosmosele, äh, nii tehnoloogilises mõttes ja see puudutab ka kosmoseuuringuid. Neil, kel õnnestub kulud hoida all, nendel on tulevikus uued äh, võimalused, president Obama ütles selle selgelt välja kuu, ka umbes kuu aega tagasi. osa meie strateegiast puudutab ka äh, meie raketitehnoloogiat järgmisel kümnel, viieteistkümnel, järgmise kümnendi jooksul me tahame umbes kolmkümmend satelliiti turule tuua. see annab äh, uued võimalused meie tööstusele ja hoida meil kokku äh, kulu Vegasi, Ariane kuus äh, saavad sellest kindlasti ka kasu. mul on hea meel, et Euroopa Kosmoseagentuuri liikmesriigid leppisid kokku Ariane kuue tulevikus ja ma arvan, et meie strateegia võis siin ähm, mängid, mängida ka oma rolli aga meie kavatseme keskenduda kindlasti teadus- ja arendustegevule, tahame toetada uut ähm, tehnoloogiat äh, ja me tahame tagada selle, et tulevased kosmose tehn-, kosmosetehnoloogiad saavad tänastest otsustest kasu, mitte ei jookse neil sabas. nüüd Euroopa tööstus peab samuti olema hästi positsioneerunud ülemaailmsel turul, selleks tuleb kasutada Euroopa positsioneerimissatelliitnavigatsiooni süsteemi Galileod, see on väga oluline paljude sektorite jaoks näiteks nagu tulevane mobiilsus või äh, selle tähtsus kriitilisele infrastruktuurile. meil on vaja satelliitnavigatsioonisüsteemi, mis oleks äh, sõltumatu kolmandates riikides välja arendatud süsteemidest ja seega nelja Galileo satelliidi ähm, äh, turule laskmine Prantsuse Guyanast on võtmetähtsusega moment. rahvusvahelised jõupingutused kliimamuutuste äh, Äh, alal näevad ette Kopernikuse ja teiste programmide kasutamist CO2 heitkoguste äh, ohjes hoidmiseks. kõik sellised süsteemid on meie kliimaeesmärkide saavutamiseks väga tähtsad. otseselt on nad seotud ka meie julgeolekustrateegiaga, millest äh, volinik Pienkovska räägib täpsemalt. kõikide nende eesmärkide saavutamiseks on vaja tegeleda meeskonnana, nagu te teate, Euroopa Kosmoseagentuur on eraldiseisev Euroopas asuv rahvusvaheline institutsioon ja meie mõlema jaoks oli väga oluline Euroopa Kosmoseagentuuriga saada paika head koostöökoridorid. Euroopa Liidul ja Kosmoseagentuuril on küll erinevad äh, eesmärgid, kuid me peame koostööd tegema, meil on võimalus teineteist täiustada, täiendada ja see tuli välja ka kaks nädalat tagasi, kui me tegime ühise avalduse meie ühtse visiooni kohta ja eesmärkide kohta selles osas, mis puudutab Euroopa rolli kosmoses loomulikult eeldab see koostööd nii institutsioonide kui ka sektorite üleselt. komisjon on valmis Euroopa Parlamendi ja Nõukoguga sellest strateegiast rääkima detailsemalt ja loomulikult on vaja majja sea-, sa-, mm, saada selgus eh, kõigi strateegia detailide osas ja see puudutab nii seadusandlust, mida tuleb ähm, ellu rakendada, meil on vaja jätku, järjepidevust kaks tuhat kahekümne lipuprojektide jaoks eh, ja eh, teiste strateegiliste projektide jaoks, selleks et astuda vastu kliimamuutustega kaasnevatele probleemidele või, või julgeolekuga seotud küsimustele ja see loomulikult mõjutab järgmist eelarveperioodi. ja härra esimees, kui nüüd olete nõus, siis annaksin sõna üle kolleegi, kolleeg Pienkovskale. suur tänu, härra esimees lugupeetud kolleegid, armas Manos, see on tõesti ebaharilik teema, nagu te ütlesite, härra esimees. aga ma arvan, et äh, meie toetusel ja meie ühise tööga koos Marosiga, ma arvan, sellest peaks saama tavapärasem teema, sest see on tulevikku suunatud teema, samuti väga oluline Euroopa majandusele. võib-olla mäletate, eelmisel aastal seadsime endale kaks eesmärki kosmosepoliitika osas aastaks kaks tuhat kuusteist. üks oli see, et me peaksime kiirendama Galileo satelliitide orbiidile saatmist, saata kuus sellel aastal ja mul on hea meel tõdeda, et neli satelliiti, mis saadeti orbiidile seitsmeteistkümnendal novembril, on osa sellest ja teiseks kohandada siis Euroopa kosmosestrateegiat. ja mul on väga hea meel et äh, töö, mille me eelmisel aastal algatasime Marušiga, on jõudnud tõesti selleni, et kahekümne kuuendal oktoobril komisjon võttis vastu uue kosmosestrateegia ja see on seda tähtsam, et tegemist on esimese korraga, mil Euroopa tasandil võetakse vastu selline üldine nägemus, millele tugineb meie tulevane tegevus kosmose vallas. nagu Marus ütles, me töötasime ka selle nimel, ja ma, ma ütlen selle nüüd praegu ära ja siis pärast selgitan, miks ja milline oli strateegia, ehk siis strateegia, mis algas Euroopa Liidu ja Euroopa Kosmoseagentuuri ühise deklaratsiooniga, see on väga selge märk näitamaks meie nägemuse ühtsust, meil on küll erinevad eesmärgid, kuid me töötame siiski käsikäes. ja meie, me oleme viimase aastakümne jooksul sõlminud tugevad sidemed, tegemist on meie peamise partneriga meie pea, kahe peamise programmi Copernicus ja Galileo osas. me oleme tõesti teine kosmosejõud maailmas ja me peaksime olema tõesti uhked oma saavutuste üle. kuid väljakutsed on muidugi meie ees piisavalt ja meie strateegia, ma arvan, sai valmis väga õigel ajahetkel. kõigepealt esiteks Galileo ja Copernicus alustavad tõepoolest oma tegevust ja hakkavad meile ka andmeid andma. täpsemalt äh, Galileo infrastruktuur on valmimas ja algsed äh, tervised, äh, teenistused, mis peaksid, peaksid tõepoolest olema valmis. nii et, nii et Galileo oleks, on täiesti tegutsemisvõimeline aastaks kaks tuhat kakskümmend. ja Copernicus Sentinel esimesed satelliidid samuti kolm satel-, kolme satelliiti ootame veel järgmiseks aastaks ning kahte täiendavat aastaks kaks tuhat kakskümmend üks. see on, tegemist on tõepoolest pöördepunktiga Euroopa Liidu kosmosepoliitikas. ja nüüd me peame fookust nihutama infrastruktuuride ülesehitamiselt sellele, et me hakkame tõepoolest kasutama kosmoseandmeid ja nendel tuginevaid teenuseid. me oleme maailmas ainsad, kes keskenduvad turule ja just turu võimalustele andmete kasutamisel. kosmosesektori muidu, muidugi puudutavad uued, uue, uuendused ja muudatused maailma tasandil, konkurendid, uued äh, ärimudelid, äh, riskikapital. meil on samuti Euroopa satelliiditootjad, telekommunikatsiooni valdkonna firmad, kanderakettide tootjad ja mida me siis välja pakume kosmosestrateegia osas? kõigepealt me tahame maksimaalselt ära kasutada kõike seda, mida me kosmosest saame Euroopa Liidu majanduse toetamiseks. me tahame luua Euroopa Liidu turu kosmoserakendustele ja teenustele. me tahame tagada, et Galileo on, on olemas meie autodes ja kõikvõimalikes muudes äh, rakendustes, telefonides. eriti tähtis on see idufirmadele. järgmisel aastal äh, Äh, saavad al-, alustavad tegevust ka tööstuspõhised platvormid. me tahame paremini ära kasutada kosmost erinevate eesmärkide saavutamiseks, kliimamuutuste vastases võitluses, julgeolek, kaitse, ränne ja nii edasi. me tahame toetada konkurentsivõimelist Euroopa kosmosesektorit, mis oleks innovaatiline, sest me peame tõepoolest olema innovatsiooni esireas avalik rahastamine on loomulikult keskse tähtsusega ja seepärast on just parlament väga tähtis. kuid me peame ka rohkem kaasama erasektorit, kaasa arvatud riskide jagamisse. see tähendab tõelist muutust mõtlemises, kuid see toimub ka mujal maailmas, seega peaks olema see võimalik ka Euroopas. me tahame ka edendada läbimurde, tahame toetada uusi idufirmasid eelkõige tahame toetada nende rahastamist, uurida seda, kuidas tulevane üle-euroopaline fund of fund tööle hakkab. väga sageli on idufirmade jaoks esmatähtis saada esimene leping. see töötab väga hästi Ameerika Ühendriikides, paljud idufirmad on seotud seal NASA-ga ja NASA lepingutega. Euroopas koos Euroopa Kosmoseagentuuriga peame uurima seda, kuidas saaksime rakendada just selle esimese lepingu lähenemist ka meie kosmoseidufirmadele. ja kosmos on muidugi strateegiline eelis äh, ja tähtis meie strateegilise autonoomia jaoks. see on üks tabuteene, tabu, mida me siin purustame. me tahame tõhustada oma kollektiivset julgeolekut ja, ja just kaitsevaldkonna jaoks on, on meie paindlikkus ja tegevussuutlikkus väga olulised ja meie autonoomia. seepärast äh, me toetame siin ka parlamendi härrade Strojevski ja Marinescu raportile. me pea, me tugevdame kahekord Galileo ja Kopernikuse duaalset kasutust arendame praegust äh, Space Situation Tracking süsteemi selliseks, sellest saaks tõeline EU Space Situational Awareness System. ja tahame ka alustada valitsussidekommunikatsiooni, satelliitkommunikatsioonisüsteemi. Need on väga olulised kriisiolukorras, äh, lennuohutuse valdkonnas kuid see ambitsioonikas strateegia loomulikult ei ole võimalik ilma selleta, et meil oleks autonoomset ligipääsu kosmosele. komisjon toetab äh, usaldusväärse ja konkurentsivõimelise kanderakettide poliitikat nagu Ariane kuus ja Vega C, mis on Euroopale väga tähtsad. ja mul on eriti hea meel, et äh, Kosmoseagentuuri liikmesriigid sõlmisid eelmisel nädalal kokkuleppe selles osas. me oleme ühis anderakettide süsteemi kasutanud ja lõpet siiamaani. ja lõpetuseks. komisjon tutvustas koos Marušiga seda, mis on meie meelest väga ambitsioonikas kosmosestrateegia. ma arvan, et see võtab ka olulisel määral arvesse Euroopa Parlamendi soove, mida ta on väljendanud erinevates raportites ja kõnelustes. seepärast loodame, et te jagate ja toetate meie ambitsioone ja kokkuvõttes ambitsioonikas kosmosestrateegia muidugi eeldab ambitsioonikaid vahendeid, mis on ühtlasi piisavad. lõpetuseks ütleksin, et kosmos on väga konkreetne ja positiivne näide selle kohta, mida Euroopas koostöös on võimalik ära teha. mitte ükski Euroopa riik üksinda ei suudaks midagi sellist. see on näide selle kohta, kus Euroopa toimib tõeliselt ja seepärast ma olen veendunud, et koos saa, saab meil olla, olema, tegutsedes saab meil olla tegemist tõelise Euroopa edulooga. tänan väga! Thank you, thank you very much both! suur tänu mõlemale volinikule suurepäraste ettekannete eest, mis olid meie kõigi jaoks selged, mis selged. oleme just algatanud uue kosmosestrateegia Suured mõtted järgnevateks aastakümneteks Euroopa Liidu kui terviku jaoks hiilgav lõimimise valdkond sel tähtsal teemal. ja nüüd siis meie mõttevahetus. kõigepealt koordinaatorid või nende asetäitjad ja Rahvapartei fraktsiooni nimel saab sõna härra, härra Paul Rüübi. suur tänu tänane arutelu näitab äh, minu meelest väga hästi seda, et Euroopa võib äh, astuda väga positiivseid samme ja mulle tundub, et uus kosmosestrateegia on Euroopa jaoks äh, kindlasti üheks tulevaseks nurgakiviks, arvestades tulevikupoliitikaid ja ma tahaksin õnnitleda komisjoni selle eest, et te olete väga tuleviku silmas pidades need sammud astusite. kuueteistkümnendal novembril järgmisel nädalal on tulemas äh, STOA iga-aastane loeng ja puudutab see just nimelt kosmose teemasid, tegemist on iga-aastase üritusega mis, kus osalevad äh, kõrged eksperdid ja STOA tahab äh, neid arenguid toetada, eriti teadusuuringute valdkonnas äh, pööratakse väga palju tähelepanu mobiilsel, mobiilsusele. täna on maailmas seitse miljardit elanikku, aastaks kaks tuhat viiskümmend on neid kümme miljardit, see tähendab seda, et kasvab vajadus teenuste, kaupade, gigabaitide ja gigabittide järele ja tekibki küsimus äh, näiteks äh, nagu maaseire andmete kohta, et kuidas kümme miljardit inimest ära toita ja see tähendab seda, et äh, globaalsed arengud on väga tähtsad tähtsad. viimasel ajal on veelgi olulisemaks kujunenud äh, see, et äh, reaalmaailma peegeldatakse virtuaalmaailmas uute algoritmide ja logaritmidega ja on väga oluline äh, see teadusmaailmale, sellepärast et see toob täiesti uusi teadmisi ja nii palju kui võimalik, tuleks nii kiiresti kui võimalik neid ka tegelikus maailmas kasutada ja minu küsimus on, kuidas näeb välja Euroopa Komisjoni kommunikatsioonikontseptsioon? seni oleme me väga palju kesk-, keskendunud äh, sellisele strateegiale, et meil on teadmiste keskused ja me üritame neid kuidagi läbi kommunikatsiooni ühendada. kas on siis nüüd nii, et kõik agentuurid, kes selle teemaga tegelevad, on omavahel ühendatud ja kas maatriksite, maatriksitega muudetakse ka seda, kuidas eh, kommunikatsioon tegelikult sujub nende instantside vahel ja siis sellised äh, Äh, institutsioonid nagu PEREC ja Euroopa Kosmoseamet, kas nad on äh, ka nii kaugel, et nad saavad ühe, ühisturu kontekstis üheskoos kosmopoliitika ka siia turule tuua? me teame, et me räägime juba tulevikus nano-nano äh, valdkonnast ja see toob täiesti uued võimalused ka võrkude kasutamisele. ja võrguneutraalsus või võrkude koostöövõime on tulevikus see, mis otsustab ära, kuidas neid võrke kasutatakse tulevikus. ja tõesti, mulle tundub, et komisjon on astunud väga suure sammu tuleviku suunas, ma õnnitlen teid eh, selle eest, et ei ehita uusi müüre üles, nii nagu praegu äh, kosmoseagentuur on oma hinnapoliitikaga üritanud teha, vaid et me tõesti keskendume sellele, kuidas globaalseid turge kõige paremini ära kasutada meie kodanike hüvanguks. suur tänu. sotsiaaldemokraatide äh, nimel kolleeg Tannika. Äh, tervitan siin komisjoni asepresidenti Maros Šefčovitši ja volinik Pienkovskat, suur tänu teile teie ettekannete eest. teema on äärmiselt huvitav. tegemist on valdkonnaga, mille puhul paljud arvasid, et ühtse strateegiaga võiks Euroopa Liidule palju kasu tuua. ITRE komisjonis räägime rohkem ETS-ist ja pisut lihtsamatest teemadest, lihtsamini mõistetavatest teemadest, mis otseselt mõjutavad Euroopa tööstust. kuid Euroopa kosmosestrateegia toob siiski mängu mõningad asjaolud, mida keegi ignoreerida ei saa. ilma tugeva kosmosestrateegiata ei saa olla tugevat Euroopa Liitu. Euroopa peab olema tähtsal kohal ka kosmose uurimise valdkonnas ja sellises valdkonnas sa kas oled olemas või sind ei ole peaksime vaatama, millise sõnumi saatis president äh, Donald Trump Euroopale. ta ütles, et äh, Euroopa peab ise toime tulema. loomulikult ta rääkis äh, küll sõjalisest küljest, aga kosmosepoliitika on tõenäoliselt ka midagi sellist, millega me peame ise toime tulema. Äh, juhin tähelepanu ühele asjaolule, mis äh, mil, mida inimesed tõenäoliselt toetavad. kaksteist miljardit on äh, investeeritud, aga mida me saavutame? ma arvan, et selleks, et kodanikud toetaksid seda, on vaja paremat kommunikatsiooni volinike ja komisjoni vahel. mida on saavutatud Euroopa tööstuse hüvanguks? Te olete maininud küll mõningaid neid saavutusi aga ma pean siiski küsima, kui palju kasu saavad äh, kõigist nendest pingutustest meie teadusuuringute keskused, ülikoolid ning äh, millist praktilist rakendust me saame, kuida-, milline lisandväärtus on sellel uuel tehnoloogial, kuidas me sellest kasu saame? ja viimane küsimus, kuidas saame me seda tehnoloogiat kasutades uusi teenuseid välja töötada Euroopa Liidu kodanike hüvanguks? kui me leiame vastuse nendele küsimustele, siis ma olen veendunud, et kodanikud toetavad kahel käel äh, neid pingutusi ning äh, programmi rahastamise külg sõltub samuti sellest äh, kommunikatsiooni küljest, kõik pöörab tähelepanu selle, pööravad tähelepanu sellele, mida me edastame oma kommunikatsioonistrateegiaga ning äh, sellele tuleks suurt rõhku panda. suur tänu teile, suur tänu ka ettekannete eest, suur tänu, äh, kallis kolleeg, ja nüüd Euroopa Konservatiivide ja Reformistide nimel saab sõna härra Tošenovski. suur tänu nagu eelkõnelenud kolleegid, tahaksin ka mina tervitada siin äh, mõlemat voliniku komisjoni asepresidenti Maros Šefčovitši ja volinik äh, Elspieta Bienkovskat. mul on väga hea meel, et te mõlemad olete tulnud ITRE komisjoni külla. minu jaoks äh, on see tõend sellest, kui oluline on tööstus, kosmosetööstus Euroopa jaoks ning tahaksin avaldada teile ka tunnustust äh, teie kosmosestrateegia eest, mis just komisjonis vastu võeti. see on tuleviku suunanäitaja. oleme ise valmistanud ette resolutsiooni sel teemal ja mul on väga hea meel, et mitmed meie poolt välja toodud asjaolud on sisse võetud ka komisjoni kosmosestrateegiasse see kõik näitab, kui oluline on kosmose uurimise valdkond kui selline ning kosmosetööstus kui selline. on viimane aeg kosmosestrateegiat toetada, kogu seda, selle strateegiaga seotud tööstust toetada ning äh, toetada seda laiaulatusliku mõjuväljaga paketti Galileo ja Kopernikuse programmidest tuleb võtta viimast. ning usun täielikult, et äh, me kindlasti kasutame ära tehnoloogilisi võimalusi Galileo äh, signaalide töötlemiseks, nii et äh, see programm lõpuks ometi täiel määral tööle saab Euroopa programmides on mitmeid lahtiseid kohti veel, COFSAT programm ja SSD programmid on sattunud äh, silmitsi probleemidega, mis vajavad lahendamist. ja üks küsimus volinik Šefčovitšile. mis puudutab Ühendkuningriigi osalust kosmoseprogrammides tulevikus, siis Ühendkuningriik on aktiivselt osalenud äh, kosmose vallas tehtavas koostöös, äh, on olnud seotud julgeolekutööstusega, rahaliselt on olnud äh, nad sellega seotud, on saatnud oma ekspertteadmisi meie ühisprojektidesse, nad on toetanud taristu arengut, nii et on selge, et väga oluline on erinevate süsteemide ühenduste tagamine. Brexit küll ei ole veel käivitunud, aga ma ei kujuta ette, et Euroopa ja Ühendkuningriik liiguksid üksteisest eemale. nii et ma tahaksin omalt poolt rõhustada, kui oluline on kogu see valdkond ning äh, selles äh, valdkonnas oleks väga äh, kahjulik, kui selline oluline partner lahkuks meie koostööst. meie koostöö peaks olema tihedam. härra proua Van Neuenhuisen ALDE nimel. suur tänu. suur tänu ka volinikele ettekannete eest suur tänu teile hea töö eest, mida tegite kosmosestrateegia vallas. siin on mitmed elemendid sees, millest äh, oleme viimastel kuudel rääkinud, see on väga oluline, me tahame suurt erasektori kaasatust. see vajab äh, eraldi esiletoomist, siis tahaksime ka äh, kogu Äh, majandusahelat toetada, meil on andmete levitamise platvormi vaja, Euroopa Parlament on seda juba rõhutanud, omalt poolt oluline on ka autonoomne juurdepääs kosmosele. aga alati on ka mõni väike aga, hoolimata sellest, et see on väga tasakaalustatud dokument, peab sellel puudu seksikusest. miks dokument peaks seksikas olema, seksikus ei ole ju eesmärk omaette et aga mingisugune ligitõmbevõime inimestele peaks sellel dokumendil siiski olema. oleme siin parlamendis rääkinud palju erinevatest investeeringutest, taristu investeeringutest ja üheksal korral kümnest räägime ta-, traditsioonilisest taristust, teedest ja nii edasi ja raudteest ja meie komisjonis veename me küll juba neid, kes on äh, meie usku pööranud ja investeeringutest räägitakse ka digitaalsesse taristusse ning äh, klaaskiududesse. satelliite mainitakse siiski vähe. mida võiks siis teha, et olukorda parandada? tahaksime aidata teil äh, teadlikkust tõsta mitte ainult parlamendis, vaid ka avalikkuse ees. kosmos on väga oluline, kosmos on oluline meie igapäevaelus, olgu siis tegemist äh, navigatsioonisüsteemidega, ühendusega, ühendatavusega või millegi muuga. mõned inimesed võib-olla te teavad, et äh, et satelliidid on vajalikud äh, ka tänapäeva täpppõllunduses ja nii edasi. satelliidi informatsiooni võib kasutada igal pool mida siis saame omalt poolt ära teha, et üldist teadlikkust tõsta selles valdkonnas ja üks täpsem küsimus ka teile. kas te võiksite pisut täpsemalt rääkida platvormiteenustele teemat? et äh, maa jälgimise andmetele paremini äh, ligi pääseda, millal kavatseb komisjon äh, neid teenuseid äh, välja arendada ja millal võivad äh, ka väikeste keskmise suurusega ettevõtted sellesse panustada. härra Kohlitšek, äh, meie aseesimees äh, kuue esindajana, palun. suur tänu, et mulle sõna andsite. paar kommentaari ka minu poolt. väga tore on, et meil on uued orbiidile paiskajad, Ariane kuus ja teised aga mis puudutab äh, seda, siis äh, kas kasutatakse ka uutmoodi äh, kütuseid? sellepärast, et traditsioonilised kütused, mida kasutatakse satelliitide orbiidile lennutamiseks, ei ole eriti keskkonnasõbralikud. oleme kuulnud Euroopa Liidu välistelt riikidelt, et nemad valmistuvad uute kütuste kasutusele võtmiseks ja see oleks tõesti kasulik ka siin kui äh, meil Galileol äh, tulevikus on kolmkümmend satelliiti, siis äh, ja kui me tahame auto numbrimärke satelliidi abil tuvastada ja nii edasi ja nii edasi, ning tarneid jälgida põllumajandustööstuse jaoks erinevaid tingimusi jälgida, näiteks äh, sademeid, niiskusi, see äh, satelliite saab kasutada ka meretranspordi jaoks, äh, kalanduses ja nii edasi satelliitide kaudu saab igasugust kasulikku infot ja Tšehhoslovakkias omal ajal on igasuguseid positiivseid kogemusi selles valdkonnas. kas kavatsete ka kosmose jaamasid välja ehitada, kosmodroome välja ehitada, sellepärast et praegune kosmodroom äh, on jõudmas oma eluea lõppu. Hiina plaanib äh, kosmosejaamu hakata välja ehitama, kas äh, kavatsete välja töötada ka sellise kosmodroomi. mitmetel meie konkurentidel ja partneritel on sellised kosmodroomid olemas. ja lõpetuseks, kui palju on ESA-l Euroopa Liidust väljaspool kliente? aitäh! Läheme nüüd edasi teiste parlamendiliikmete juurde. pärast variraportööre, nüüd saab sõna proua Niibler, palun suur tänu, härra esimees, ma tahaksin äh, nõustuda nende kolleegidega, kes tänasid äh, mõlemaid komisjoni esindajaid. mul on väga hea meel selle üle, et te olete tegelenud nii äh, põhjalikult selle kosmosestrateegiaga. kui te võtsite üle vastutuse kosmosepoliitika eest Euroopa Liidus, näen ma, et on see suure hoo sisse saanud ja tõesti suur tänu teile. Copernicus ja Galileo on tõesti kaks äh, sellist esiprojekti Euroopa Liidu jaoks, majakad äh, meie äh, kosmosepoliitikas ja tõesti olen nõus kolleegidega, et tuleb inimestele ka sellest rääkida. see, et meil sellised süsteemid on, ka maaseire andmete süsteemid meil ja et Kopernikust on võimalik edasi arendada, peaks kõik tooma töökohti ja et see on suureks lisandväärtuseks kodanike jaoks, see on tähtis ja tähtis on, et selle kohta uudis jõuaks ka rahvani. ja kui meie omalt poolt midagi teha saame, siis olen valmis seda tegema nii Kopernikuse kui ka Galileo puhul mina arvan, et Galileo on olnud väga edukas programm, on nüüd täiesti rakendatud ja ja operatiivne. ja kuulda on, et tulevad uued satelliidid veel selle alt ja selleks, et täiustada seda programmi. ja otsustav projekt hetk on tulemus, aga väga tähtis on äh, näidata, et Euroopa majanduse ja tööstuse jaoks on siin peidus metsik potentsiaal nii teenuste kui ka kasutamisvõimaluste vahel, mis sellest võiksid välja kooruda, mis aitavad inimeste elu lihtsustada. ja loomulikult tagavad ka selle, et tulevikutehnoloogiad äh, loovad Euroopasse töökohti äh, ja mitte ei kaota neid, nii et suur tänu selle eest, et te olete südamega asja juures ja et te olete selle võtnud äh, oma südameasjaks, nii nagu meie viimastel aastatel ja mõlemad volinikud, me oleme alati teie kõrval parlamendina, kui te samamoodi oma tööd jätkate. suur tänu. proua Libatška, palun. suur tänu. ma ühinen äh, kolleegidega, tänamaks teid kosmosestrateegia tutvustuste eest ja mul on küsimus proua Pinkovskale. me tahame täielikult ära kasutada kosmosestrateegia potentsiaali, me tahame, et kosmosetööstus oleks innovaatiline ja lisaks tahame ma kõrgete oskustega töötajaid. paljud ülikoolid, kaasa arvatud minu koduriigis, loovad praegusel hetkel üksusi kus koolitatakse just selliseid inimesi. proua Polinik, te rääkisite deklaratsioonist, mille sõlmis Euroopa Liit Euroopa Kosmoseagentuuriga ja mul on küsimus sellega seoses. kas selles deklaratsioonis võiks viidata sellele, et Euroopa Kosmoseagentuuril on kohustus korraldada väljaõpet nendele noortele meie ülikoolidest kõikjal Euroopas Need kõik, kes äh, valmistuvad äh, töötamaks kosmosealal. Levandovski, Barto Proše. ja nüüd härra Levandovski, palun. tänan sõnavõttude eest. Äh, mul, mul on väga hea meel, et meil on sellised kosmoseambitsioonid, eriti arvestades Ameerika valimiste konteksti. muidugi tuleme ka, peame alati analüü-, peame alati analüüsima tulusid ja kulusid ja Galileo puhul me seda minevikus teinud ei ole, nii et kui ma seda õigesti mäletan. aga enne kui me galaktikatesse siirduma jääksime hetkeks veel omale planeedile, härra volinik, kuna te olete siin, siis ma kasutaksin juhust ja võib-olla kuritarvitaksime seda pisut, aga kuna see ei ole nüüd meil päevakorras ja ka küsiksin teilt äh, komisjoni ettevalmistatava otsuse kohta, milles on osale, milles osaleb ka Saksa Bundesnetz organisatsioon. Te ei pea vastama tingimata, aga, aga võite seda teha. Very much uh.... tänan ja kolleeg Saronatu. Sii, grazie presidente, anch'io. suur tänu, härra esimees ka mina tänan asepresident Šefkovitši ja volinik Pienkovskat äh, meile strateegia tutvustamast. me loomulikult toetame seda ja ootasime seda juba ammu. Galileo, Copernicus ja Ignos on esmatähtsad, kui me tahame, et Euroopa Liidul oleks teatud vahendid, mis võimaldavad äh, hakkama saada äh, olukordades, kus me muidu võiksime jääda hätta. härra esimees, Trumpi võidu valguses on eriti oluline olla sõltumatu Ameerika süsteemidest. see oleks nüüd siis vahemärkusena. ja nüüd mõned küsimused, aga väga lühidalt. esiteks kuidas lihtsustada Euroopa kosmosetööstuse toodete toomist tõusvatele turgudele. me oleme sellest ka varem rääkinud, aga ma tahaksin konkreetsemalt teada. ja teiseks, kuidas tagada võrdsed koht, võrdsed tingimused teistele kosmosejõududele, kuidas me jõuaksime samale tasemele ja rääkides kosmosediplomaatiast, kuidas rahvusvahelisel tasandil tuua päevakorda kosmoseprügi teema ja küberjulgeolek. Need oleksid mõned küsimused, mis minu meelest on äärmiselt äh, tähtsad, sest äh, kosmose vallutamise esimeses faasis kogunes kosmosesse väga palju prügi ja täna on see kujunenud tõeliseks probleemiks. siin tuleks kindlasti Äh, kasutada kosmosediplomaatia võimalusi. ja mis puudutab koostöö tugevdamist äh, ESA Euroopa ja Euroopa Liidu vahel ja liikmesriikide ja ametivõimude vahel ja erinevate agent- ja agentuuride, Galileo ja Copernico agentuuride vahel. härra Sorinio. suur tänu rääkides Atlant-, Atlandi-ülisest partnerlusest me oleme tõesti nüüd uues kontekstis tänasest. täna me näeme radikaalset maailmakorra muutust. ja just seepärast peame me jälgima väga tähelepanelikult seda, mis maailmas toimub ja meie teadmine kosmosest on siin väga oluline. Kopernikus ja Galileo on näited projektidest, mis võivad meie jaoks just olla pöördelise tähtsusega ja neid me saame neid arendada koos teiste projektidega, nii et meil tekiks äh, terve hulk koos toimivaid projekte. Euroopal on vaja uut agendat. Assoorid on väga tähtsad meil Portugali territooriumil ja seal asuv uurimiskeskus ja üks peamistest projektidest on Space for Knowledge, mis tugineb siis meie kosmosealastel teadmistel. ehk siis meil saab olema Assuuridel kosmose uurimiskeskus. see on infrastruktuuriks eriprojektidele. see võimaldab meil Atlandi ookeanilt teostada kosmoseuuringuid äh, ja saame töötada ka Kanaari saartele, Cabo Verdele. see võimaldab meil paremini kasutada kosmosepotentsiaali ja kiirendada koostööd Portugali, Hispaania, USA, Brasiilia ja portugalikeelse Aafrika vahel ma sooviksin, et seda projekti toetataks selliselt, et see annaks oma tõelise panuse meie teadusuuringutesse ja kosmose kasutusse ja võimaldaks ka paremini teha koostööd Põhja- ja Lõuna-Aafrika, Euroopal, Euroopal ja Aafrikal ja nii edasi. Mr Fox. härra Fox. tänan, härra esimees. mul oleks kaks küsimust, kui lubate, volinik Pienkovskale. esiteks Te võib-olla mäletate, kui te, teie kuulamist ametisse nimetamisel ja mina küsisin teilt, kas te võiksite mainida mõnda Euroopa õigusakti, mida te tahaksite tühistada. ja nüüd ka selle kahe aasta jooksul, kas te olete midagi leidnud sellist ja mis see siis oleks? kui te ei ole leidnud, võib-olla te siis võtaksite selle kallal töötada. ja teine küsimus on seotud kosmosestrateegiaga Norra praegune julgeolekuleping Euroopa Liiduga ei ole piisav selleks, et nad võiksid ligi pääseda Galileo süsteemi avalikule reguleeritud teenusele. ma saan aru, et arutelud Norraga PRS-ile ligipääsu osas on hiljuti alanud, kas te võiksite meid informeerida nende käigust ja võib-olla rääkida mõnedest konkreetsetest küsimustest, millest, mida seal on arutatud? kolleeg tänan. ja siis. Przedstawione przez e, Państwa komisarzy poglądy. härra Tšesak, tänan, härra esimees. kosmosestrateegia tutvustamine ja see strateegia ise on väga oluline, aga meil on ka energiaga seotud muresid ja nendega on seotud ka minu küsimus energiapoliitika kohta, härra volinik, kaks nädalat tagasi Euroopa Komisjon võttis vastu otsuse nõustuda Saksa reguleerija otsusega, mis puudutas Gazpromi ligipääsu ja, ja suurendamist kahekümne protsendini. keegi ei osta ülejäänud kahtekümmet protsenti ära, sellisel juhul Gazprom võib seda kasutada oma vajaduste kohaselt ja tugevdada oma kohalolu Euroopa gaasiturul. Gazprom ei ole rahul Euroopa Komisjoni otsusega, kuid on selge, et see on firma jaoks siiski hea otsus. selle, selles olukorras ja kuna volinik on ka täna siin, äh, küsiksin ma järgmist kas komisjon on uurinud, millised võiksid selle otsuse tagajärjed olla? Euroopa Komisjoni otsus viib selleni, et Gazpromi Kesk-Ida-Euroopasse toodud gaasi hulk suureneb ja millised on selle tagajärjed siis gaasi tarneallikate mitmekesistamisele? ja järgmine küsimus. kas Euroopa Komisjon on võtnud arvesse Gazpromi kavasid suurendada Nord Stream ühe läbilaskevõimet. kas komisjon võib kinnitada, et see viib selleni, et gaasitarned Venemaalt suurenevad? ja kõige olulisem küsimus, kas Euroopa Komisjon on mõelnud, milline on selle otsuse mõju Ida-Euroopa turgudele? mul oleks väga hea meel, kui volinik vastaks nendele küsimustele. suur tänu. kas on veel küsimusi, sõnasoovijaid? härra, härra Kiirek. tänan, härra esimees. me oleme rääkinud geopoliitilistel teemadel. ma jätkaksin samas vaimus ma saan aru, et äh, Euroopa Kosmoseagentuur keskendub peamiselt IT-valdkonnale, IKT-le. ehk siis meil saavad olema väikesed satelliidid ja mitte suur kosmosejaam. et, et uurida, kuidas äh, toimib kaalutlus. kuidas te kavandate koostööd Euroopa Kosmo-, Kosmoseagentuuri ja Vene agentuuri vahel, seda mainiti. see, mis juhib kosmosejaama tööd tegelikult. mõni aeg tagasi osalesin ise seda tüüpi koostöös, mis osutus väga viljakaks, nii et ma tahaksin teada, kas on võib-olla taas midagi taolist võimalik kavandada. härra Eiler, palun järgmisena. ma tuleksin korraks Nord Streami teema juurde. võib-olla on üllatav see, et sakslane sellist äh, asja ütleb, aga minu meelest Nord Stream on viga. see ei lähe vastu, see ei lähe kooskõlla Euroopa energiapoliitikaga ja meie eesmärkidega ja sellepärast äh, on Ida-Euroopa kolleegide küsimused täiesti õiged. Ehm, ja see, et nad nõuavad komisjonilt selgitusi, on ka õige. me peame komisjonile andma rohkem võimu Euroopas, nii tagame ka tugevama Euroopa. Nord Stream loomulikult eh, on probleem energiavaldkonnale aga liikmesriigid on tegelikult need, kes neid litsentse välja annavad ja juriidilises mõttes ei olegi komisjonil siin midagi öelda sellepärast et ühtne Euroopa energiapoliitika, nii nagu see on koostatud, ei ole leidnud äh, liikmesriikides, äh, vabandust, aluslepingutes mitte midagi äh, rakendamise kohta. jah, energiaühenduse jaoks on see programm kahjulik, aga kas teil üldse on mingisugust mõjuvõimu, komisjon, selles küsimuses? suur tänu, suur tänu, kallid kolleegid. mikrofon palun härra esimehele. mikrofon. Mr Fais. härra asepresident, annaks alustuseks sõna teile suur tänu, härra esimees ja mul on väga hea meel, et äh, proua Pjankovska on kohal, siis aitab mul koormat jagada. ma vastan äh, ka Nord Streami küsimusele vahetult enne, kui sõnavõttu kokku võtan. härra Rüübik, teie küsimus, suur tänu, et avaldasite toetust äh, kosmoseteadustele Euroopas. ma pean tunnistama, et ma olin ise üsna äh, üllatunud, kui ma käisin Silicon Valley's ja kus kohtusime kosmoseettevõtetega, idufirmadega ja kutsusime nad äh, meie ühisele kohtumisele proua Pienkovskaga. ja mis oli siis üllatav, üllatav oli see, et äh, peaaegu pool nendest inimestest, kellega me Ameerikas kohtusime ja eriti need, kellega kohtusime siin Euroopas on eurooplased Euroopas koolitatud, meie ülikoolides on nad õppinud, välja arendanud suurepäraseid projekte ja ütlevad, et tahakski koju jääda, aga probleem on rahas meil on lihtsalt vaja rohkem riskikapitali juurdepääsu, eh, riskide jagamise vahendeid ja tõesti, me kujundame välja ilmselt väga head tooted ja võiks teha seda Euroopas, aga, aga ei ole neid rahastamisallikaid. ja tahaksime, et nad jääksid Euroopasse. ja võib-olla tekib teil küsimus, et miks on korraga kohal kaks volinikku? sellepärast, et ütlesid, et väga oluline on horisontaalne koostöö ja kommunikatsioon. me oleme teinud ähm, Elspieta ja teiste kolleegidega koostööd, me tahame, et Jürgi Kadanen tegeleks riskirahastutega, me tahame, et näiteks äh, viienda põlvkonna mobiilsidetehnoloogia äh, aitaks meid edasi, et mida on võimalik ära teha maapealse tehnoloogiaga ja mis äh, siis tuleks katta satelliitidega ja ka volinik Pultš äh, tuleks kaasata, sest et äh, autonoomsed autod, äh, kiirrongid, kõik sellised teemad, kus satelliittehnoloogia pakub uusi võimalusi. et me ei unustaks ka neid aspekte, peame nende volinikega kindlasti rääkima ja Carlos Moedas lisaks sellele, kui me räägime Euroopa Kosmoseagentuuri esindajatega, siis nad ütlevad kohe, et ilma Horisont kahe tuhande kahekümnenda kakskümmend kahekümneta või tead, teiste teadusprojektideta oleks nende elu väga raske. ja seega meie ühtne üleskutse teile, aidake meil leida rahalised vahendid ka tulevikuks nende oluliste projektide ja programmide jaoks. ja Jaanus Levandovski sõnavõtt näitas kohe, et ta on endine eelarvevolinik, rääkides kulutulu analüüsist ja loomulikult selleks, et teie toetust saata, saada, peame me esitama teile konkreetsed arvud, näitama seda, et üks euro investeeringuid kosmosestruktuuridesse toob seitse eurot tulu tagasi kõrgtehnoloogiast kõrge kvalifikatsiooniga sektor ja see hoiab Euroopa esirinnas nende uute tehnoloogiate puhul, mida meil on hädasti vaja meie arengu tagamiseks ja ma olen härra Rüübihiga seega täiesti nõus, me peame rääkima omavahel asjad läbi teiega asjad läbi, aga ka teiste orun-, oluliste organitega, näiteks nagu siseriiklikud kosmoseagentuurid, aga ka Euroopa Kosmoseagentuur? kui te Kosmoseagentuuri esindajatega räägiksite, siis nad kindlasti kinnitaksid, et me teeme väga tihedalt koostööd ja nad hindavad kõrgelt seda uut koostöövaimu, mida on näha ja nad tahavad seda kindlasti äh, edasi viia ja tulevikku kinnitada. härra Nika viitas sellele, kui oluline on rääkida konkreetsete eeskujude najal. kuidas me saaksime rahvale selgitada, et miks neil sellest kõigest on kasu? ja proua Neuerhuisen ütles sedasama, me peame selgitama kuidagi oma kodanikele seda, mille eest nad maksavad ja kindlasti selleks me peame kasutama teid. Teie olete Euroopa rahva kõige paremad saadikud, meie saadikud, kosmoseagentuuri saadikud, meie kosmosepoliitika saadikud meil tõesti on vaja tugevat äh, ja, ja laiapõhjalist kommunikatsioonistrateegiat, me peame suutma selgeks teha inimestele, et mitte ükski mobiilsideteenus, ükski internetipanga teenus ei, ei käi täna ilma satelliitteenusteta ja kui GPS-süsteemid kokku kukuvad, kukuksid, siis me kindlasti näeme, kui sõltuvuses me sellest oleme, isegi ameeriklased isegi üleeile veel tunnistasid seda, et äh, on päris hea, kui sellised äh, suutlikkused välja arendatakse, mis teineteist täiendavad, nii nagu seda on Galileo. täpsus, äh, kõige uuem tehnoloogia ja parema kvaliteediga teenused samas aga minu meelest äh, tuleb rääkida konkreetsetest asjadest. üks Hispaania idufirma avaldas mulle tõsist muljet. Nemad äh, selgitasid nimelt, et äh, tänu Galileo täpsusele on nendel õnnestunud välja arendada uued seadmed, mis aitavad vaegnägijaid tänu sellele on õnne, õnnestub nüüd vaegnägijatel seda seadet kasutades äh, liikuda iseseisvalt linnades ja maapiirkondades, nimelt satelliitsignaalid on nii täpsed, et inimesed, kes ei näe, saavad äh, selle juhtimisel üsna vabalt liikuda see on üks konkreetne näide, mis ilmselt innustaks palju inimesi, oleks kasu paljudele sellest, sest nad saavad iseseisvalt liikuda. sellistest asjadest saavad inimesed aru ja Euroopa idufirmad, äh, meie noored teravad pead äh, kindlasti tulevad välja tulevikus väga paljude taoliste mõtetega. härra Tošenovski, teie rääkisite Brexitist, kui lubate, siis äh, jätkan inglise keeles, vaatamata ühisele emakeelele teiega, sest et äh, see teema puudutab meie Briti sõpru kõige rohkem. loomulikult me kõik ootame seda, mida Briti peaminister välja pakub Euroopa kolleegidele enne neid läbirääkimisi. arengud Ühendkuningriigis äh, ei ole ka praegu veel äh, väga selget suunda võtnud, kohtuinstantsid, parlamendi roll, mm, ja selles mõttes peame me ilmselt äh, veel olema kannatlikud ja äh, ootama-vaatama, mida siis kavatseb äh, Ühendkuningriigi valitsus ette võtta. raske teema muidugi kõigi jaoks. kuid mis puudutab kosmosesektorit, siis kui ma osalesin äh, Kosmoseagentuuri nõukogu koosolekul, kus olid esindatud kõik siseriiklikud kosmoseagentuurid ja kui jutt oli sellest, kuidas äh, komisjoni poolt asjad liiguvad ja kuidas see strateegia meil on ettevalmistamisel Elspietaga, äh, siis kõige positiivsemalt reageeris sellele Briti kosmoseagentuur, nad tahavad selles koostöös osaleda, nad on selgelt aru saanud, kui olulist olulist äh, rolli selline asi võiks mängida. ja mis iganes äh, kuju võtab see Brexit, arvan ma, et britid jäävad osaks Euroopa kosmoseagentuurist. ja loomulikult kõik ülejäänu sõltub siis äh, sellest, millise tooniga lähenetakse ja milliste parameetrite alusel läbirääkimistele. väga raske on praegu siin spekuleerida asjade käigu üle sest esimene sammgi ei ole veel astutud. aga hea tahe on see, mis peaks olema meie juhtmotiiv. järgmised küsimused, ähm, kas strateegia on piisavalt atraktiivne? me tahtsime näidata nii teile kui ka üldsusele laiemalt seda, et äh, meil on infrastruktuur äh, Äh, kontrolli all, äh, me tegeleme siin asjadega, mida kodanikud kasutavad iga päev. ja ma arvan, et me peaksime jõulisemalt selgitama seda, kui tähtis see on kui me ei oleks äh, nii oluline klient Euroopa Kosmoseagentuuri jaoks, kui me ei oleks nendele nii oluliseks rahastajaks, siis ei oleks võimalik Euroopa Kosmoseagentuuril täna teha selliseid äh, kosmoseuuringuid, mis on järjest suuremad ja suuremad äh, ja Kosmoseagentuur tahtis ära oodata meie strateegia, Nad tahtsid sellele koostööle alla kirjutada nad on väga rahul selle koostöövormiga ja tahavad siis ise esitada ka oma tulevikuplaanid vist, kui ma ei eksi, järgmise aasta alguseks hiljemalt. nii et kõik need äh, põnevamad äh, kosmose uurimisprojektid, nendest räägivad nad ise, teavad ise nendest rohkem ja oskavad paremini selgitada. härra Kolitšek, teie küsisite andmekaitse kohta, andmekogumise kohta ja selle kohta, kui palju tellitakse eh, teenuseid kosmoseagentuurilt, Euroopa Kosmoseagentuurilt väljaspoolt Euroopast, võib-olla proua Pienkovska teab täpseid arve, mina ei tea, aga see kommertskosmosesektor, sellest vähemalt pool eh, on Euroopa kliendid nii et kui me räägime tsiviilkosmosesektorist, äh, siis selles osas oleme ilmselt number üks maailmas, Hiinas, Indias, äh, Ühendriikides on kosmosesektor äh, siiski veel sõjaväe poolt juhitud ja meil on väga tugev tsiviilsektor ma ei taha väga pikalt sõna võtta, ja vastaksin siis Opali ja Nord Streami küsimustele. ITRE komisjoni ees olen, ma tean, teie jälgite neid teemasid, teemasid väga täpselt ja suur tänu, et te küsisite ka nende asjade kohta, kuigi tänane teema on tegelikult teine. Opalis ka seotud otsused olid väga rasked meie jaoks me pidime loomulikult kinni pidama enda reeglitest ja pidime äh, vaatama tagasi minevikku, kui äh, Nord Stream ühte ehitati, toona oli meil väga suur maagaasikriis aasta kaks tuhat üheksa ja, ja räägiti siis juba esimesest, teisest ja kolmandast energiapaketist. Nendel põhjustel anti erand Opali torujuhtme puhul ja kui ma lihtsustan, koosneb see kahest osast, üks torujuhe jookseb äh, merepõhja pidi Berliini suunas äh, ja siis sealt äh, edasi teine osa Tšehhi piirini. ja üsna tihti tehakse see viga, et arvatakse, et Gazprom võib seda kasutada viieteistkümne protsendi ulatuses ei ole. Gazpromi kätt oli võimalik Opal äh, torujuhet kasutada täismahus sellel tingimusel, et äh, läbi lastakse vähemalt kolm äh, miljonit kuupmeetrit gaasi aastas, kolm miljardit, vabandust, mis on vähem kui pool kogumahust ja aastaid äh, Bundesnetzagentuur äh, ehk siis äh, Saksa riigi võrguhaldusamet eiras reegleid, mida, mida ma oleks võinud teha kõigepealt, mitte midagi, või siis nõustuda nende Võrguameti ettepanekuga, Saksa Võrguameti ettepanekuga, et avada nelja protsendi ulatuses eh, see torujuhe esimesel aastal kolmandatele osapooltele ja siis igal aastal järjest rohkem. teine valikuvariant meie jaoks oleks olnud, mida, millest rääkis ka press väga palju, et me oleks pidanud selle ettepaneku tagasi lükkama. aga me vaatasime selle küsimuse väga pinevalt üle, meil ei olnud tegelikult mingisugust alust see tagasi lükata. seda oleks saanud teha ainult poliitilistel kaalutlustel, kohtus oleks jäänud kohe meil, saanud me kohe lüüa ja see oleks jõudnud veel WTO et-, WTO ette. ja me oleks pidanud äh, hakkama selgitama, miks me gaasiseadusandlust poliitilistel kaalutlustel rakendame ja valisime kolmanda alternatiivi. me otsustasime, et me tahame sakslaste ettepanekut parandada ja see ettepanek, mille me siis lõpuks esitasime, on väga tehnilist ja juriidilist laadi, nelikümmend kaks lehekülge väga raskesti loetavat teksti, sest et äh, otsus on väga keeruline aga ma lihtsustan siis jälle, põhimõtteliselt ütleme me nendel lehekülgedel et, et viiskümmend protsenti selle torujuhtme ma- äh,, läbilaskmevõimest on Gazpromi käes ja teine osa, mis toob Berliinis olevast äh, maagaasi torujuhtme äh, kesksest osast ja on suunatud Tšehhi Vabariigi poole, peab olema avatud kolmandatele osapooltele. aga ainult kakskümmend protsenti sellest, mis on oluliselt vähem kui esialgu pakuti. nii et see režiim, mille me oleme välja pakkunud, on tegelikult ambitsioonikam kui see, millest räägiti esialgses ettepanekus ja esimest korda me oleme avanud selle torujuhtme ka kolmandatele osapooltele, potentsiaalsetele maagaasitarnijatele ja seda oleks siis võimalik sealt Berliinist transportida Tšehhi Vabariiki. nii et äh, meie oleme seisukohal, et äh, antud oludes äh, langetasime kõige parema otsuse, lisaks sellele on meil seal sees ka ülevaateklausel, et kui on vajadus suuremate läbilaskevõimete vabastamise jaoks, siis me seda ka teeme selleks oleks vaja ka uusi kompressorjaamu või lisajaamu. aga me oleme valmis seda kaaluma. aga mida see tähendab Ukraina jaoks või läbi Poola liikuva maagaasi jaoks? kontrollisime ka seda osa ja nii palju, kui meil õnnestus välja selgitada, siis transiitlepingud Poola ja Ukraina jaoks on pikaajalised lepingud, seal on väga selged äh, tarnekohad paigas ja me ei eelda seega, et järsult nüüd kukuks äh, läbi Ukraina või läbi Poola juhitud äh, gaasi hulk. ja Euroopa Liidu po-, nimel võtan ma siin praegu sõna ja tõesti kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on mind toetanud, välisministrid või energeetikaministrid või isegi valitsus ja riigijuhid on mind toetanud, et Ehm, gaasitransiitkoridorid, mis jooksevad eh, läbi Ukraina, peavad alles jääma, see on strateegilise tähtsusega meie jaoks ka pärast kahe tuhande üheksateistkümnendat aastat. selle me oleme öelnud ära välja ka Venemaale ja seda lähenemist toetab ka Saksamaa. ja ikka ja jälle, kui jutuks see teema on, eh, sellele me viitame. nii et kui maht suureneb Berliini eh, lähedal asuvasse eh, jaama, keskjaama, siis on loomulikult võimalik, et eh, me vaatame selle asja uuesti üle, me peame mõtlema, kui palju see torujuhe tegelikult suudab läbi lasta füüsiliselt, kui palju seda saab kasutada, siin on ju teatud tehnoloogilised, tehnilised piirangud ja võib-olla kõige rohkem kümme miljardit kuupmeetrit aastas saaksime me sealt rohkem läbi lasta. aga ilmselt see on olulisem rohkem Lääne-Euroopa turu jaoks kui Kesk- ja Ida-Euroopa turu jaoks. ja nüüd Nord Stream viimase aasta jooksul ma olen ära õppinud selle, et igasugustest striimidest rääkimisel peab olema ettevaatlik. Need projektid tõusevad ja vaibuvad, tõusevad ja vaibuvad, Türgi torujuhe, siis konsortsium muutus, siis tehti avaldus mingisuguse teistsuguse mudeli kohta, mida võib-olla hakatakse kasutama ja lihtsalt ütlen seda, mida olen öelnud varem. väga tähtis on komisjoni jaoks see, et me jääksime oma veendumuse juurde, et energiatarnekindlus on tagatud äh, siis, kui meil on rohkem tarneallikaid ja et Euroopa turud ja võrgud peavad omavahel olema ühendatud ja et me oleme avatud äh, teistele tarnijatele. ja kõik maagaasi tarnijad, kes tahavad Euroopa turule siseneda, peavad kinni pidama Euroopa reeglitest ja see puudutab, see kehtib täpselt samamoodi ka Nord Streami jaoks ja Euroopa maagaasiseadusandlus peab äh, kehtima ka Nord Streami pipeline, äh, vabandust, torujuhtme offshore osa kohta. nii et kui äh, see kava nüüd paika jääb, siis me peame vaatama, mis tingimustel seda edasi arendatakse. ma nüüd vabandan, et tegin väga pikalt, et rääkisin väga pikalt, aga Äh, minu kolleeg vastab siis ülejäänud küsimustele. suur tänu, härra asepresident, meie oleme kõigeks valmis, isegi väga pikkadeks sõnavõttudeks. nii et ei ole hullu ja nüüd proua volinik. suur tänu, teine teema oli väga oluline ja äh, püüan vastata teie küsimustele. kõigepealt äh, minu poolt selline avaldus, et strateegia on väga laiaulatuslik äh, töö, milles on osalenud erinevad üksused, erinevad institutsioonid äh, ja terve rida partnereid. selles kontekstis tuleb toonitada, et mitte ainult meie partnerid ei ülistanud meie strateegiat, vaid nad ülistasid kogu seda ettevalmistusprotsessi, mis oli igati kaasav. me kasutasime ära nende kogemusi, nende ekspertteadmisi. nii et äh, kogu sektor ise on seda protsessi hinnanud ning äh, tööstus on täie, on selles strateegias hästi esindatud. Maroš ütles, et äh, et meil on andmed selle kohta, et üks euro, mille kulutame äh, kosmosele, annab tagasi seitse eurot, võib-olla isegi rohkem, kui me räägime skp kasvust, töökohtade loomisest ja nii edasi aga tegime ühisdeklaratsiooni ESA-ga just sellepärast, et äh, teataval määral vastutused jagunevad. meie Euroopa Komisjonis vastutame äh, kommertsturu eest kosmoseandmetega seoses ja loomulikult tööstuse eest. Euroopa Kosmoseagentuur äh, vastutab kosmoseuuringute ning teaduseuuringute eest selles valdkonnas. Need kaks valdkonda täiendavad teineteist, see on enesestmõistetav aga härra Nika küsis, et äh, millised on konkreetsed tulemused. konkreetsed tulemused, äh, loomulikult äh, me tahaksime saavutada seda, et meil oleks tõeline kosmosesektori väärtusahel. teeme ettepaneku kosmose idufirmade ökosüsteemi väljakujundamiseks meie äh, kosmosevaldkonna äh, idufirmadel on uus kosmosealane levitusplatvorm, nad ei pea enam kõiki kosmoseandmeid alla laadima äh, ning arendama välja tarkvara nende andmete kasutamiseks, neil on sõltumatu vaba juurdepääs mitmetele pilvedele ja pilvteenustele, äh, mis äh, innovatsiooni, soodustab nende jaoks innovatsiooni. me tahame kosmoseandmete kommertskasutamist, äh, nende andmete kasutamise soodustamist idufirmadele, ettevõtetele. oleme teinud selle valdkonna kallal tööd nii palju juba, et ma ei tea, kas see strateegia tõesti on seksikas või ei ole, aga olen teiega päri ühiskond üldiselt ei tea piisavalt palju sellest, kui tähtis kosmos on. meil toimus ähm, üks pressikonverents ja intervjuu käigus äh, Maarusega ütles äh, üks äh, ajakirjanik, et paistab, et te olete väga entusiastlikud selle teema suhtes. jah, oleme, sellepärast et oleme selle teemaga tegelenud nii kaua, aga jah, teil on õigus, peame töötama välja oma kommunikatsioonistrateegia, sellepärast et kõik, äh, kes me siin ruumis oleme, teame, et me kasutame oma elus kogu aeg kosmoseandmeid. üheksakümmend üheksa protsenti Euroopa äh, ühiskonnast kasutab seda, aga kõik ei ole sellest sugugi mitte teadlikud. ning äh, me peame seda teadlikkust tõstma oma edasises töös jällegi tagasi pöördudes selle ärimõõtme juurde, kommertsmõõtme juurde selles äh, strateegias, oma kommunikatsioonistrateegias peame pöörama eraldi tähelepanu ettevõtetele, väikestele, keskmise suurusega ettevõtetele, idufirmadele äh,, eelmisel nädalal toimus meil ka konverents ja, ja sektori eh, reaktsioon oli loomulikult entusiastlik, aga me peame seda entusiasmi üle kandma ka ühiskonnale üldisemalt, sellepärast et me kulutame sellesse sektorisse kaksteist miljardit eurot, me peame õigustama seda ka rahakasutust ning näitama, et need vahendid on hästi kasutatud, hästi investeeritud. esitati küsimusi ka kosmosejaama ja kosmose uurimise kohta. härra Kohlitšek küsis kosmoseuuringute kohta. jah, Euroopa Komisjon ei plaani äh, kosmodroomi väljaehitamist. sellega võib tegeleda Euroopa Kosmoseagentuur, aga mõtleme selle peale, kuidas kosmoseandmeid kasutada meie täiesti igapäevases majandusreaalsuses. oskused nagu meie oskuste tegevuskava äh, üldiselt ette näeb, on oskuste arendamine oluline ka kosmosesektoris praegusel hetkel. on komisjoni deklaratsioon juba tehtud, aga me võiksime seda äh, praktika võimaluste mõtet edasi e-, arendada äh, ja üliõpilastele sellist võimalust pakkuda ja, ja võib-olla äh, rääkida selle valdkonna täiendavast edasiarendamisest tulevikus. siis äh, SSD ka Ameerika Ühendriikide valimiste kontekstis me oleme kosmose jäätmete valdkonnas väga aktiivsed olnud, ka siin sõltub väga palju liikmesriikidest. viis liikmesriiki, kellega me peame praegu läbirääkimisi, tahavad äh, seda valdkonda geograafiliselt äh, laiendada, siis uurime, kuidas on võimalik äh, tegeleda ka, ka ilmaga, küberattakkidega mitte ainult äh, kosmosejäätmetega. härra Levandovski. me tahame kasutada äh, galaktikat äh, äriotstarbel meie majanduse arendamiseks. härra Fox minu portfellis on mõningad üksikud elemendid sellest, aga meil on mitmeid positiivseid saime, samme, mis ei ole õigusloomelised, näiteks äh, nagu näiteks äh, ühismajandus. meie oleme osutanud selles valdkonnas pigem suuniseid anda, sellepärast et Euroopas on õigusakte väga palju selle majandusega seotud äh, tekste juba ja reguleerivaid dokumente. ja me võime juba ühtselt läheneda sellele valdkonnale, ühtsel turul. ja meil on ka rakendamise kohta omad äh, plaanid, äh, aruka rakendamise poliitika ja mis puudutab reguleerimist või äh, reguleerimise lihtsustamist, äh, siis me tööd, teeme tööd kahes valdkonnas. intellektuaalomandi õigused äh, on üks, võib-olla on seal võimalik natukene reguleerivaid õigusakte vähendada ning samuti lennundussektor, mil, millele ka tööstus väga palju tähelepanu pöörab. koostöö partneritega loodetavasti Ameerika Ühendriikidega koostöö ei muutu. mis puudutab Venemaad, siis viimane kohtumine toimus juunis kaks tuhat kolmteist ja pärast seda ei ole mingisuguseid arutelusid olnud ega ka selle kohta, millal järgmine kohtumine peaks aset leida. loomulikult me teeme koostööd, aga me teeme seda läbi äh, ESA, äh, Galileo ja Kopernikuse raames. aitäh! suur tänu mõlemale komisjoni esindajale. juhiksin tähelepanu sellele, et meie järgmisel komisjoni koosolekul kahekümne kaheksandal, kahekümne üheksandal novembril tuleb äh, kohale ka esindaja Euroopa kosmoseagentuurist äh, ja kutsume ka äh, kohale asepresidendi ja volinik Pienkovska ning räägime oma strateegiate rakendamisest. suur tänu teile äh, selle strateegia avaldamise eest, see on meie jaoks tähtis ja äärmiselt äh, huvitav. soovime teile edu! Thank you, Mara. Thanks. Thanks a lot. Another, and don't, uh-huh, don't, don't I, leave I, I this. will go with this leash <laughs> to the NATO, to the NATO meeting. You go no? to NATO. <laughs> no, in the... Dziękuję bardzo. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. kallid kolleegid, daamid ja härrad. praegused uh, ITRE komisjoni liikmed, endised ITRE komisjoni liikmed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 Uh, dear friends, um, well... kallid sõbrad. Teie lahkel loal palun teid äh, istet võtta ning alustame oma koosolekut. Äh, Asseri turujärelevalve aastaaruande tutvustus ning arvamuste vahetus tegemist on äh, üsnagi tavapärase kohtumisega, mitte esimesega omalaadsete äh, seas. kohal on Asseri esindaja ja ITRE komisjoni liikmed. ja täna ei ole meil siin kohal mitte ainult Asseri direktor ning äh, reguleerijate nõukogu e, e, esimees, vaid ka haldusnõukogu esimees kes on endine ITRE komisjoni liige, proua äh, Jordana Sisi. vabandust, äh, ütlesin teie nime valesti äh,. Romana Jordan Sisel. mul on väga hea meel et olete siin koos meiega täna õhtul. ning paluksin teil omalt poolt meie arutelu algatada. suur tänu, suur tänu, Jerzy. austatud Euroopa Parlamendi liikmed mõned teie hulgast on minu endised kolleegid, mul on väga hea meel olla jällegi pärast nüüd mõnda aega jällegi siin, nüüd olen ma Assari haldusnõukogu esimees. sellesse haldusnõukogusse kuulub üheksa liiget, viis nimetab nõukogu, kaks komisjoni ja kaks Euroopa Parlament. mul on väga hea meel, et minu nimetas ametisse Euroopa Parlament. teine Euroopa Parlamendi nimetatud liige on Renata Mist ja ka kaks asendusliiget, professor Ulle Leprich ja äh, Antonio Jorge Viegas de Vasconcelos. Äh, meie eesmärgiks on kontrollida eelarvet, eelarve rakendamist, peame koostama sise-eeskirju, võtma vastu finantsmäärusi, nimetama ametisse direktori ning äh, nimetama ka apellatsiooninõukogu äh, ning äh, reguleeriva nõukogu äh, liikmed ametisse ning kandma hoolt selle eest, et ta, et amet toimib oma ülesannete kohaselt. meie ei vastuta turujärelevalve aastaaruande eest ametlikult, sellepärast olen täna siin saali osas, aga siiski kõneleksin veel paari sõnaga kui ma alustasin oma tööd sellel ametikohal selle aasta jaanuaris, siis pühendasime palju aega ühele väga tähtsale küsimusele. nimelt äh, inimressursside nappus. tahaksin äh, teile edastada sõnumi, et äh, tegemist ei ole mitte ainult tehnilise probleemiga, tehnilise väljakutsega, tegemist on poliitilise väljakutsega. miks nii? sellepärast, et Energialiit on üks me meie ametiaja poliitilisi prioriteete ja gaasi ning elektri siseturg on Energialiidu üks alustalasid. ja see turg, liberaliseeritud äh, siseturg peaks äh, alluma tõhusale ja heale kontrollile. meie peame omalt poolt kandma hoolt selle eest, et äh, kogu oma terviklikkuses on see turg läbipaistev. seega on inimressursside küsimus poliitiline küsimus. rohkem ma teie aega ei äh, raiskaks, aga ma palun teid järgmine kord, kui te räägite eelarvest, võtke seda arvesse. võtke seda arvesse järgmine kord, kui räägite uute eeskirjade vastuvõtmisest ning uute õigusaktide vastuvõtmisest. ootan suure põnevusega võimalust rääkida teile sellest, teiega sellest väljakutsest ka äh, edaspidi. suur tänu, suur tänu teile nende kommentaaride eest. Te äh, viitsite ITRE komisjonis kümme aastat, kahe tuhande neljandast aastast kuni kahe tuhande neljateistkümnenda aastani praktiliselt olite väga aktiivne, aga nüüd annan sõna järgmistele kõnelejatele, tervitaksin teid kõiki siin, aga Äh, sõna annan härra Alberto Potočnikule, äh, Asseri direktorile. suur tänu, härra esimees. Ähm, tere õhtust, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, meil on rõõm ja au äh, jälle ka sel aastal tulla siia Äh, ja tutvustada meil, teile meie turujärelevalve aastaaruannet, mis avaldati täna hommikul. nii et äh, me saame teile teha väikese kokkuvõtte sellest, mis selles analüüsis on, millised on selle analüüsi tulemused ja soovitused. tegemist on viienda turujärelevalve aastaaruandega ning äh, aastaaruandes käsitleme me üksikasjalikult Euroopa energiaturu lõimimise protsessi. püüame määratleda, millised on energiaturu lõpuleviimise ees seisvad takistused ning püüame analüüsida, kuidas neid takistusi tuleks ületada. mul on häid uudiseid. esimest korda kahe tuhande kümnendast aastast saati on suurem osa Euroopa kodanikest nüüd jõudnud öö, äh, odavate hindade, odavamate hindadeni see ei ole ainult Euroopa äh, energiaturu liberaliseerimise ja integreerimise tulemus, äh, energias on ka teisi tendentse, mis on seda mõjutanud, aga igal juhul kõige selle kasu on jõudmas äh, suurema osani tarbijatest, gaasitarbijateni kindlasti, kindlasti ka elektritarbijateni, tööstustarbijate seas. kahjuks kodumajapidamised saavad kasu endiselt ainult Äh, madalamatest hindadest pooltes liikmesriikides, ülejäänud pool liikmesriiki, äh, riike sellest veel kasu ei saa. aga äh, hinnad äh, on hakanud juba äh, konkreetsemalt kajastama hulgi-hulgihindade juba aastaid kestnud äh, trende. aga tunneme siiski endiselt muret hindade ülesehituse pärast, mida tarbijad peavad maksma. energia komponent hinnakujunduses väheneb. energia komponendi osakaal on vähenemas. see on siis selline vaidlustamata osa hinnast, kus konkurentsi ei saa arendada. kui me vaatame elektrit ja kodumajapidamisi, siis konkurents saab puudutada ainult ühte kolmandikku tarbijahinnast. ülejäänu on võrgutasud ja tasud, mis on seotud teiste teenustega, sealhulgas äh, taastuvkütuste toetus, äh, tasud, mis on viimase viie aasta jooksul kahekordistunud ja nende osakaal on kasa, osa kahekordistunud Äh, elektriarves. meie soovitus äh, liikmesriikidele oleks, et liikmesriigid äh, uuriksid seda valdkonda põhjalikumalt ning vaataksid, millisel määral taastuvkütuste toetuse tasu ja muud selliseid investeeringuid võiks muud moodi katta kui energia hind. sellepärast, et see avaldab mõju konkurentsiolukorrale aga üldiselt oleme näinud seda, kuidas juba tarbija saab täiendavast hulgituru integratsioonist kasu. vaatame, kuidas siis hulgiturg toimib. peab ütlema, et gaasiturul toimib turg päris hästi võib-olla mäletate, eelmisel aastal näitasin teile umbes samasugust joonist ja olukord ei olnud sellisel hetkel, sel ajal veel sugugi mitte nii roosiline siin näete, millised on äh, erinevate liikmesriikide allikahinnad äh, Hollandi TTF äh, on kõige suurem sõlmpunkt, siis kollased riigid on see, kus vahe on vähem kui üks euro, helesinised riigid on see, kus see vahe on ühe kuni kolme euro vahel ning tumesinised riigid on riigid, kus erinevus on veel suurem. nagu te näete, siis kollased riigid levivad, suurenevad, Hispaania ei olnud veel kollane eelmisel aastal, sel aastal juba on, Kreekas ammu ei olnud helesinine, vaid tumesinine eelmisel aastal. nii et äh, siit võib, sellest pildist võib kaasa võtta kaks sõnumit, turuintegratsioon areneb ning oluline ei ole mitte gaasi äh, allika lähedus, vastasel korral oleks suurem osa kollastest piirkondadest ida pool, vaid äh, lähedus hästi torm-, toimivale turule. seetõttu piiriülese võimekuse suurendamine, sõlmpunktide võimekuse suurendamine on olnud üheks tähtsamaks panustusvaldkonnaks. niisiis, me ei pea siin palju muutma ei pea meie mudelit muutma, mudel toimib ja peaksime lihtsalt kandma hoolt selle eest, et äh, seda rakendatakse nagu kord ja kohus. elektri hulgiturg on aga hoopis teine asi. me näeme, kuidas äh, võimekust jagatakse päris hästi ning äh, tõhususe määr on paranenud, aga äh, Äh, mis puudutab päevasisest turgu ja siis äh, balansseerimist, siis, äh, siis seda tuleb veelgi parandada. aga on olnud kaebusi madalate hindade pärast turgudel siin näete üle võimekuse mõju paljudes piirkondades ja ja näeme, et hinnad on madalad stabiilselt ja see on tekitanud sellise nõiaringi. praegusel hetkel on meil ületootmine, madalad hinnad elektritu-, elektriturul ning raha jääb paistab puudu. investeeringuid ei ole piisavalt palju ja seekord on meil piisavusega seotud muresid võimekuse toetuse mehhanisme tuuakse sisse. ja selliste mehhanismide puhul on probleemiks see, et suurem osa sellistest mehhanismidest ei ole turupõhised Euroopas, nii et üha rohkem turutegevus liigub turust väljapoole. ja sellega siis liigume tagasi selle olukorra juurde, millest rääkisin paar minutit tagasi, et nimelt, et hinnakujundusest väga väike osa eh, hinnakomponentidest on turu poolt kujundatud eh, ning eh, selle moodustavad, ülejäänud osa moodustavad hoopis erinevad tasud ja tariifid. mitte turupõhised mehhanismide mõju peaks olema piiratud iseäranis, kui tegemist on riikliku ulatusega mehhanismidega siis teine mureküsimus on füüsiline elektrivõrgu võimekus ja see osa, mida kasutatakse kauplemiseks. me räägime sellest, kui palju seda võimekust muudetakse kättesaadavaks vahelduva vooluühenduste osas ainult kakskümmend kaheksa protsenti keskmiselt on kasutusel Euroopas me ei arva, et äh, tehniliselt oleks äh, võimalik kasutada sadat protsenti. see ei oleks võimalik aga, aga kakskümmend kaheksa protsenti on ka murettekitav ning äh, Aser uurib seda, kuidas võimekuse kalkulatsioone saaks parandada, et me kasutaksime ära rohkem sellest võimekusest äriotstarbel. see on siis lühiülevaade sellest, äh, kuidas turg toimib, gaasihulgiturg toimib hästi, elektriturul on endiselt mõningad väljakutsed ja kuidas on siis jaetasandiga. jaetasandil näeme, et äh, reguleeritud hinnad äh, on jäänud jõusse terves eas liikmesriikides kodumajapidamiste jaoks või siis ka kodumajapidamiste ja tööstuse jaoks. ning reguleeritud hinnad pidurdavad konkurentsi arengut. eelmisest aastast alates on ASER välja töötanud äh, jaekonkurentsiindeksi, me püüame jaeturu äh, konkurentsi turukonkurentsi äh, hinnata erinevates riikides, see on väga keeruline indekseerimise süsteem, ma ei hakkaks seda üksikasjalikult lahkama praegu, võite raportist ise lugeda. me hindame üheksat erinevat mõõdet. aga kui me siis vaatame, kuidas jaeturud toimivad Euroopas, ning äh, kuidas äh, hinnad, kus, äh, kuidas toimivad turud, kus hinnad on liberaliseeritud võrreldes turgudega, kus hinnad on reguleeritud ning kui vaatame, kuidas on üleminekuturgudega, siis näeme, et ilma reguleeritud hindadeta toimivad turud märkimisväärselt paremini ning konkurentsiolukord on parem. vaatame siis ka ülemineku, ümberlülitamise hindasid Äh, siin saavad tarbijad kindlasti kasu suuremast valikust ja parematest hindadest. Äh, me hindasime, milline on äh, see ümberlülitamise tasu ja potentsiaalne kasu. loomulikult on ka teisi asjaolusid, mida tarbijad arvesse võtavad, kui nad otsustavad pakkujat vahetada mida kaugemale liberaliseerimisega jõutakse, siis võib öelda, et need riigid, kus liberaliseerimine on aset leidnud varem, on riigid, kus äh, mitmekesisus on suurem. on erinevaid pakkumisi, äh, pakkumisi, kus on äh, roheline keskkonnasõbralik komponent, kus on hulgihinnad, spot-hinnad ja nii edasi, nii edasi. nii et sellised arengud on ennustatavad küpsemate turgude puhul. me kutsuksime liikmesriike üles kasutama energia ning võrgutaristut tõhusalt ning uurida, analüüsida võimalusi dünaamilise hinnakujunduse vallas lõpptarbija jaoks ja siis see switching, ümberlülitamine ja kaebused, see on kõik seotud tarbijakaitsega, loomulikult me tahame edendada äh, valikuvõimaluste laiendamist tarbijate jaoks, tahame kanda hoolt selle eest, et et tarbijad saaksid pakkujat vahetada, ümber lülitada äh, ja siin on ka kokkuvõte õiguslikest sätetest ning tavadest liikmesriikides, nagu te näete, liikmesriigid üldiselt peavad kinni kolmenädalasest äh, tähtajast, aga on ka erandeid ja mis puudutab kaebusi, siis äh, suurem osa kaebusi puudutavad äh, lepingulisi küsimusi ning hinnaküsimusi ning kutsume siis äh, üles alternatiivse vaidluste lahendamise mehhanismi kasutamisele kõikides liikmesriikides ning kui Äh, liikmesriigi reguleeriv asutus äh, ei oma alternatiivse vaidluste lahendamise äh, kogu õigust, siis nemad peaksid pakkuma omalt poolt suuniseid ning lõppkommentaariks oleme seda raportit esitanud juba viis aastat, eelmisel aastal oli see Äh, umbes kolmsada kaheksakümmend lehekülge, sel aastal peaaegu sama palju, järgmisel aastal võib-olla äh, peame seda raportit tegema väikimis, märkimisväärselt vähema ulatusega, kui me peame äh, oma ressursse kärpima. aitäh! suur tänu, härra direktor! me oleme koos töötanud kui siis, kui me esindasime kahte teist institutsiooni, Euroopa Energiaregulaatorite Nõukogu ja reguleerijate nõukogu oleme siis esimees ja mõlemad esimehed. Lord Moog, teie esimees ja president, kas te sooviksite sõna? oleks väga kena, kui te saaksite mõned sõnad öelda. tänan, esimees. hea meel on alati, kui pakutakse sõna ilma, et, et oleks tahtnud õieti kõnelda. aga tänan võimaluse eest. ma tahaksin rõhutada äh, seda, mida ütles ka eelkõneleja. Dok-, äh, slaidid, show tegelikult võttis üksteist minutit, kuid tegelikult dokumenti väärtusest see õieti ei kõnele, sest tegelikult seda hinnatakse turul väga kõrgelt, nii siseriiklikul kui Euroopa Liidu tasandil. sest me peame väga raskeid otsuseid tegema, arvestades praegust ressursside olukorda. ja see kindlasti mõjutab oluliselt tootmist ja see oleks tõeline tragöödia selles osas, kuidas, kuidas nähakse seda, mis tegelikult toimub turul teiseks, esitlus, mida just kuulsime, näitab edusamme. hinnad kohanevad, operaatorite vahetamine. see on sellised asjad nagu kodu, nagu koolis aeg-ajalt saadakse hinnanguid, et noh, et päris tubli, aga võiks ka paremini. koostöö, meil on nüüd siin kaks organisatsiooni see, ma ei tea, kas ma nüüd tahangi olla president, arvestades eilset tulemust, aga need kaks organisatsiooni töötavad väga hästi. pingeid tekitab see ajahulk, mida siseriiklikud reguleerijad võivad pühendada. me oleme osa agentuurist, aga meil on ka siseriiklik pädevus ja üks võimalik tagajärg, mis tuleb ressursside vähesusest on see, et järjest rohkem tuginetakse siseriiklikel regulaatoritel ja kokkuhoiumeetmed puudutavad ka siseriiklikke reguleerivaid asutusi. ja selle tulemus on see, et see vähendab võimalust teostada järelevalvet turu üle. ja ma tahaksin rõhutada, just see on suur probleem. Teie komisjon on tohutult äh, toetust üles näidanud agentuurile, kaasa arvatud kontaktrühmas. me oleme sellest väga palju kasu saanud äh, nii teie resolutsioonide läbi, teie avalduste läbi. me oleme teinud väikesi edusamme, kuid tulgem ikkagi alati tagasi ressursside juurde ja lõpetuseks. olen alati olnud seisukohal, et risk, mis tuleb sellest, et kui meil, meie agentuuril ei ole piisavalt ressursse, täpselt samamoodi nagu riiklikud reguleerivad asutused, see, see tuleb meie, see on, tuleb bumerangina meile tagasi. sellest tuleb skandaal ja see skandaal peegeldub äh, eelarve pädevates agentuurides ja ametites. nii et äh, aidake meid palun raporti koostamisel, see on väga oodatud dokument ja seiskem kõik hea selle ees, et äh, kokkuhoid ei tabaks meid valusalt. mul oli väga hea meel öelda nüüd paar sõna lisaks kolleegi poolt öeldule. suur tänu teie sõnade eest. nüüd meil on hea meel. oleme kuulnud ära kolm sõnavõttu. ja paluksime siis liikmetel sõna võtta. kõigepealt härra Rüübik. tema on meil siin see kontaktisik. Yes, thank you so much uh,. Ich bin sehr froh, dass heute die mul on väga hea meel, et tänane istung aset leiab me räägime ju siin sellest, et Acer mängib väga olulist rolli siseturul ja loomulikult me tahame, et elektrienergia ja energiaühisturg laiemalt äh, realiseeruks nii kiiresti kui võimalik. eesmärgiks on äh, piiride ületamine ja et kujuneks tõeline elektrienergia turg välja. nutikad ja intelligentsed võrgulahendused on võimalikud ainult siis, kui Aatseri ja PERK-i vahelised tegevused on paremini koordineeritud, see oleks minu suur palve teile. ma arvan, et sellega me vastaksime ka sellele problemaatikale, et meil on liiga vähe personaliressursse saadaval. ma arvan, et äh, siin me võiksime mõelda tihedamale koostööle, vähemalt võiks seda kaaluda ja teine punkt, mis äh, mulle muret tekitab, on äh, nende hinnatsoonide küsimus. me oleme ka Euroopa Parlamendis pidanud maha väga tõsiseid arutelusid selles küsimuses ja põhimõtteliselt oleme me kahel hääletusel väga selge seisukoha võtnud selles osas, et me ei taha siseriiklikul tasandil uusi hinnatsoone, me ei saa Äh, olla nõus sellega, et siseriiklikud piirid jäävad paika, see läheb vastu ka ühisturu äh, põhimõtetele ja äh, Aatser ei ole seal selleks, et hakata kogu aeg siis jälle neid uusi tõstatatud piire nendest läbi murdma. ja Euroopa Parlament on tõesti sellistele arengutele väga selgelt vastu. minu meelest on vajalik, et me vaataksime, et kus siis tegelikult probleemid on ja kui on mõni liikmesriik, kelle infrastruktuur ei sobi ühendusega, siis tuleb äh, selle kallal tegeleda. Äh, et äh, sellel liikmesriigil oleks võimalik ka siis sellised võimsused tagada ja see tähendab seda, et enne kui me hakkame langetama otsuseid selles valdkonnas, paluksin ma, et me igal juhul ootame ära NCO otsuse nende uuringud on peaaegu juba, ENSO-E uuringud siis on juba peaaegu et valmis ja me kiirustaksime, kui me praegu otsuseid langetaksime. ülepeakaela ei ole vaja seda teha, enne kui ENSO-E langetab oma otsused ja komisjon. seda analüüsi on meil vaja ja eh, peavad selle ju lisaks sellele üle vaatama ka meie eh, õigustalitlused. ACER on eh, tulevikus väga olulise ülesande kandja. aga ma paluksin, et äh, see, mis Euroopa Parlament äh, olulistes dokumentides vastu võttis, leiaks ka äh, teie poolt arvesse võtmist. suur tänu uh,! suur tänu, kolleeg Kalnis. Thank you very much uh,. I think it's most, most suur tänu, härra Karinš Asseli töö on muidugi väga tähelepanuväärne ja mul on endal kommentaar ja tahaksin ka teie käest kommentaari kuulda. viienda slaidi kohta näiteks. siin räägitakse tarnehindu gaasi puhul Euroopas, kus on kolm eri värvi, tumedamad ja heledamad ja teine on, kus elektri ja gaasi võrdlus reguleerimise pinnal. küs-, minu kommentaar puudutab esimest slaidi, kus me oleme siin Balti riike, Rumeeniat, Bulgaariat. siin meil on äh, ühe tarnija probleem, kui konkurentsi ei ole, siis hinnad on kõrged. kuigi Vene tarnija on kõige lähemal, on alati väga lihtne aru saada, mis olukord on. statistika näitab muidugi alati, et konkurent on see, mis kujundab turu ja mitte see, et allikas on lähedal. sedasorti info on väga tähtis selleks, et turud võiksid avaneda, see avaldab survet. see oli nüüd minu kommentaar. ja minu küsimus puudutab lehekülge kümme. siin on reguleeritud turgudest juttu. elekter ja gaas, need barjäärid me oleme ise tekitanud liikmesriikides gaasi, gaasi puhul Eestis, Lätis, Lätis ei ole ühtegi teist allikat. see on füüsiline takistus, mida torujuhtmed saavad lahendada Läti, Läti puhul üheksa, lõpp, lõpeb nii või teisiti järgmisel aastal kahekümne aastane monopol torujuhtmele kui ma õigesti aru saan, siis meil on reguleerimisega tegemist nii gaasi kui elektri vallal, vallas, aga mida teha, et see reguleeritus kaoks? kas siin on ka mõni füüsiline takistus, miks liikmesriigid ütlevad, et ei, meil peavad olema reguleeritud turud, ma ei saa sellest ise hästi aru. Well, thank you very much for your contribution. suur tänu teie sõnavõtu eest, härra Telitška suur tänu. tänan teie raporti eest. loen seda huviga, kuigi lehekülg arv on päris suur. ja see, mis ma nüüd praegu ütlen, võib-olla ei ole nii asjakohane. sest et vastused võiksime võib-olla raportist saada, aga ma näen siin, et praktiliselt iga teema puhul on siin soovit-, soovitused. oleks tore, kui oleks selgem ja konkreetsem sõnakasutus siin, näiteks, näiteks äh, lahendused, kus koordineer-, kui on tegemist koordineerimata poliitikatega, kus tekib nõiaring, siis tuleb soovitus, et äh, turutoetused ja muud mehhanismid, mis äh, rakendavad turgude tegevust ja, ja nii, et ei, et seda tuleks piirata. sedasorti soovitused, te annate põhimõtteliselt valiku. Te ütlete, et ei ole hea, aga, aga siseriiklik ja koordineerimata on need sõnad, mida te kasutate. ma arvan, et siin meil peaks olema selge positsioon. me peame teadma, et enamuses on tegelikult see turgu kahjustav. ma saaksin aru keele sõnakasutusest, kus öeldaks, et suutlikkuse mehhanismid, aga Asseri seisukoht on, mina isiklikult äh, leian, et kui me suhtleme poliitikutega, nagu me seda siin teeme, siis me, meie keelekasutus peaks olema väga selge. aga sisu mõttes on see hea raport kindlasti. võib-olla väike erimeelsus siin minul selle kollaka kaardi osa suhtes gaasiturul. siin te kasutasite sõna hästi toimiv turg. ma arvan, et ka siin on veel arenguruumi, ka sellel kollakal turul. aga Te olete õige, õigesti asjadele lähenenud põhimõtteliselt. hinna küsimus ka. ka mina toetaksin seda lähenemist. sellel on selge mõju mitte ainult turule, aga ka naaberriikidele. ja raportis ma pean seda veel üle vaatama, aga minu meelest see on piisavalt selgelt siin ära öeldud. nii et äh, hetkel kus meil on omaalgatuslik raport ja me ootame komisjoni ettepanekut, siis ajastus on väga hea teie raporti puhul. Te olete, te soovite, et Aseri pädevus oleks suurem tulevikus. ma ei ole päris kindel, et kõik mõistavad seda päriselt. isegi Lord Moog, teie, te mainisite, mainisite skandaali. ma vaataks võib-olla asjale positiivse nurga alt energia turu reformimise vajadus on selline, et tegelikult on Asseril kindla kind,, oma roll siin mängida, niimoodi seda tehtud siiamaani ei ole. aga see, arvestades töö suurust, arvan ma, et see, et Asseri, Asser peaks olema siin just omal õigel kohal ja tema suutlikkust peaks suurendama kus meil raport on nüüd laual, ma arvan, et siin selles osas konsen-, on valitsev konsensus, aga ma vaataksin asjale teisest nurgast, ehk siis öeldes, et see, mis, see töö, mis teil ees seisab, selle töö iseloom on selline, on selline, et äh, te peate saama suurema suutlikkuse. Thank you very much for your contribution. tänu sõnavõtu eest. ja nüüd sõna vastusteks kõnelejatele. tänan, härra esimees ja tänan ka küsimuste eest, vastaksin mõnedele. kõigepealt Aasser ja Barak, see selle koordineerimine, see on komisjoni otsustada tegelikult. ma tean, et äh, ma ei tea, kas Aasseri ja Bereki seisukohad on siin päris täpselt samad aga ma, see on selline organisatsioonisisene küsimus ja see on komisjoni otsustada. aga PERECi esindajate hulgas on neid, kellel on ka komisjonis oma, oma vastu-, Asseris oma vastutus, nii et seal on juba teatud orgaaniline koostöö. Euroopa energiareguleerijate nõukogus on üks uus algatus, mille eesmärgiks on to-, toetada kõikide energiaga tegelevate agentuuride koostööd, üks nendest on just nimelt PEREK, tegeleb telekommunikatsiooniga. seepärast me loodame, et selline areng viibki reaalse koostööni. ja teine minupoolne märkus. ma toetan vägagi Äh, jõulist sõnakasutust. see on jõuline ja palju jõulisem tegelikult kui raport ise. aga ta kindlasti on autoriteetne raport. ja ma arvan, et äh, siit, et see analüüs on igati ratsionaalne ja, ja, ja muudab arutelu ratsionaalsemaks ka nüüd, kas saaks kuidagi positiivsemat sõnumit edastada, ma tänan selle sõnumi eest ka muidugi. minu ametiaeg hakkab lõppema. ma tahtsin lõpetada teadmisega, et iga viimase viie aasta jooksul olen ma öelnud, et jumal tänatud, me ei ole õhku lennanud, aga äh, võib-olla ikka veel lendab, sellepärast ma rääkisin ka skandaalist. me oleme juba mitu aastat täiesti edutult üritanud saada ressursse juurde ja ja minu nägemus on, on, et see on möödapääsmatu. me muidugi loodame ja ootame komisjoni ettepanekuid ja me ei tea, mis need saavad olema, aga aga uued poliitikad peavad käima kokku uute ressurssidega. rääkimata praegustest väljakutsetest ja kindlasti ka, et tehingutel on oma kulu remiti regulatsiooniga suhtes, selleks et meil peaks olema rohkem raha Re. ning ma loodan, et, et see leiab kõik positiivset vastuvõttu. ja ma vägagi toetan positiivse sõnumi mõtet, kuid see ei ole tänaseni tegelikult mingeid tulemusi andnud ja loodetavasti, nagu Alberto ütles, loodetavasti meie raportit, raport saab olema tulevikus ka palju kõhnem. aga siin on tõesti see otsus veel tegemata, aga see on tõsiselt murettekitav asi. Thank you, the time for Mr Potošnik. tänu, härra Potošnik. suur tänu äh, härra Rüübik ja härra Telitška küsimused ma jätan lõpuks, need on kõige tehnilisemad võib-olla, aga lühike märkus kõigepealt selle kohta, mis seos on energeetikal ja digitaalsel majandusel. kindlasti arukamad võrgud ja arukamad tarbijad ja reguleerijad eeldavad, et selline seos on olemas. me kindlasti ka läheme selles suunas. kas see tähendab koostööd BEREC-iga? no näis, kuidas komisjon otsustab ja kuida-, kas BEREC tahab meiega koostööd teha, kuid see on kindlasti õige suund. ja juba praegu oleme näinud äh, IT-firmasid, mis osutavad juba teenuseid energeetikasektoris nüüd, mida teha selleks, et reguleeritud hinnad kõrvaldada härra Karitšile? jah, see on eesmärk, äh, teha, et teha seda nii piires, nii kiiresti kui võimalik. ta, samas kaitstes äh, haavatavaid tarbijaid. meil on siiski vajalik teatud määral tagada konkurents hulgi tasandil tuleb tagada arvukate allikate olemasolu, näiteks eriti gaasi puhul, et siis tarbijad, et siis tarnijad saaksid äh, valida ja tekiks konkurents allikate vahel, vastasel korral meil tekib kohe alg-, alguses monopol. ja teiseks tuleb kõrvaldada igasugused takistused sisenemisel ja jaeturule ja kolmas on regulatiivne ja samas ka käitumuslik, ehk siis, et tarbija peab olema teadlik oma õigustest ja kasust, mida ta saab liberaliseerimisest. viimastel aastatel on üritatud tegeleda esimese ja ka mingil määral teise aspektiga. teha nii, et allikaid oleks võimalikult palju kõikides liikmesriikides ja meie reguleerijatena kujundasime välja mudeli, äh, mis nägi ette, et peab olema vähemalt kolm erinevat allikat. päritoluriigi äh, allika ja tarnija osas, et tekiks mingigi konkurents ja et kaoksid tõkked. nüüd meie soovituse ambitsioonikus. Te tahaksite, et me oleksime agressiivsemad jõulisemad. antud juhul, kui te loete raportit, te näete seal üsnagi spetsiifilisi soovitusi, aga sellel antud juhul suut-, turusuutlikkus kui turud ei ebaõnnestu, kui ei ole hinnaprobleemi, kui hi-, kui tarbijad on aktiivsed ja kui aktsepteeritakse seda, et nõudlus tuleb järele. kui hind on väga kõrge, siis jah, suutlikkuse mehhanismita saaksime sellisel juhul hakkama, aga enamuses liikmesriikides hetkel on, ei ole turud perfektselt toimivad ja seepärast on meil vaja suutlikkuse mehhanismi. aga turul tuginevad, tuginevad suutlikkuse mehhanismid mis äh, vähenda-, mis piiraksid turumoonutusi ja piirkondlikke moonutusi, et me ei tohi eelkõige luua tõkkeid erinevate liikmesriikide vahel. ja nüüd hinnatsoonid, see on väga tundlik teema, ma tean. piirkonniti. ma ei arva, et see oleks tarbijate huvides, kui me tahaksime Euroopa ülest turgu, kus ei oleks iialgi mingisugust üleküllastust. me peame investeerima infrastruktuuri. ja paljud ütleksid, et seda on liiga palju nii et mingi, mingil määral on ülekoormatus füsioloogiline, isegi optimaalne süsteemi jaoks. küsimus on nüüd selles, kuidas selle ülekoormatusega toime tulla see tsona-, tsoonidesse jagamine Euroopas ja isegi ka liikmesriikide sees mõningatel juhtudel Rootsis, Itaalias, Norra ei ole küll liikmesriik, kuid tal on ka siseriiklik tsoonisüsteem. selle eesmärk on just ülekoormusega tegeleda turupõhiselt. ehk siis, et võimsusi jagataks kõige optimaalsemal viisil Ameerika Ühendriikides on nad läinud sammu veelgi kaugemale. see tähendab seda, et igas kohas on eri hind, eri ja igal on eri tsoon. praegu on meil piirid, mis on liikmesriikide pärandiks, see on meie poliitiline ajalugu. aga ENTSO-E üritab tsoonide süsteemist üle saada, ehk siis, et meil ei ole enam poliitilistest piiridest sõltuvad tsoonid, vaid pigem võrgu reaalsusest sõltuv, sõltuvad tsoonid. hästi välja töötatud turul on alati mingisugused kitsaskohad, aga meie peame tsoonid optimaalselt kujundama nii et, et äh, võimsus jaguneks optimaalselt. härra Rüüb-, Rüübiki küsimus ei olnud nii konkreetne, aga, aga ma vastaksin, et ühel spetsiifilisel piiril Euroopas on tõendeid selle kohta, et see turg on ülekoormatud. meil on üks regulaator siin mängus ja me ütlesime, et äh, meie jaoks võimsuse jagunemine sellel piiril ja erinevate voolude rakendamine eeldab suutlikkuse mehhanismi kasutamist. see ei tähenda seda, et me lõhestaks kuidagi turgu. me soovime, et, et kaubeldaks õiglaselt. ma ei jõua kõigele vastata, aga ma vastaksin ühe asja veel meie suutlikkus täna ja homme seda tööd esitleda ja vastata küsimustele tugineb paljude kolleegide tööle Ljubljanas ning äh, samuti äh, kõikides reguleerivates asutustes. tahaksin avaldada neile tunnustust, see on aastapikkune töö, kus osalevad paljud inimesed, mitte ainult Ljubljanas. nii et ma olen neile väga tänulik Well, thank you much for your ideal. suur tänu selle suurepärase ettekande eest, mis on, mis on lausa ideaalne. me teame, et miski ei ole ju tegelikult ideaalne. Poola ja Tšehhi piiril näiteks võrk äh, katkeb vastasel korral Põhjamere tuuled takistaksid elektriühendust, aga loodetavasti on teil õiguse järg- ja lähitulevikus saab kogu Euroopa kollaseks. tä-, tänan kõiki kolme, eriti endist kolleegi, härra Potočnikut, lord Mooki. ma loodan, et uue aasta tulemused näitavad, et teie jõupingutused on olnud tulemuslikud ja lugupeetud kolleegid, ITRE ja Kultuurikomisjoni ühine koosolek toimub homme kell, alates kella üheksast siinsamas ruumis ehk siis teisel korrusel. pidage seda meeles ja me ka hääletame. kohtume homme, suur tänu!